No, no, no, no, dobra, dobra. La seduta è aperta. Prima del saluto al commissario ha chiesto la parola. Jätkame istungjärku. Härra Weber palus sõna, palun härra Weber härra juhataja. ma palusin sõna sellepärast, et äh, tahaksin üles kutsuda arutama kiireloomulist küsimust. asjaolu, millele te juba eile oma avalduses viitasite, nimelt äh, Slovakkia ajakirjaniku tapmine selles osas me saime Euroopa meedia vahendusel täna uusi andmeid ja nüüd me peame rääkima sellest, et pärast Maltat ja Slovakkiat on meil tegemist juba kahe eh, eh, ennekuulmatu ja lubamatu teoga. ma tahaksin üles kutsuda teid, et eh, me algataksime sõltumatu juurdluse eh, Slovakkias toimunu põhjal. teiseks ma tahaksin paluda, et pärast seda, kui avalik-õiguslik eh, meediaväljaanded on eh, kajastanud Euroopa Liidu õiguste rikkumist, et me saadaksime oma enda uurimismissiooni Slovakkiasse. Euroopa Parlament peab olema siin käivitavaks jõuks selleks, et tuua eh, Slovakkias pimedatesse nurkadesse valgust ja sellepärast ma soovin, et meie kui parlament käivitaksime niisuguse tegevuse. härra Pullmann, palun. jah, härra juhataja ma leian, et meie kõrge koda ja seda ma saan öelda ka oma fraktsiooni nimel tahan öelda, et me ei lase endale sisse sõita ja meid ei saa nurka suruda, kui me räägime õigusriigi kaitsest, ajakirjanike tapmisest. seetõttu need tuleb, asjad tuleb päevavalgele tuua, nad tuleb lõpuni välja uurida, kes olid eh, selle kuriteol elluviijad ja tellijad. seetõttu me peaksime öö, eh, läbi viima ka vastava arutelu ma tahaksin lihtsalt vaid meenutada, et käesolev eh, missioon, mille eh, suhtes tegi ettepaneku härra Weber, on niikuinii juba ette nähtud ja uurimiskomitee, mida me tahame täna käivitada, ka sellest on juba oleme arutanud, nüüd me peame arvestama seda, et kuivõrd tööd on juba käivitatud, ei oleks vaja teha topelttööd ja tahaksin samas meenutada härra Veberit, et me kavatseme kõike eelarvamusvabalt uurida kõikides Euroopa Liidu riikides, sõltumata sellest, kes ühe või teises liikmesriigis on parasjagu Rahvapartei liige me peame kõik välja selgitama, see käib ka korruptsiooni etteheidete suhtes, mis seoses selle mõrvaga on päevavalgele tõusnud. Bene. Luis. Please. palun, palun, ütleb härra juhataja. Like... aitäh, president ütleb härra Kiigold, et ajakirjanike mõrv ei tohiks kunagi partei ideoloogia küsimuseks muutuda, tegemist on väga tõsise juhtumiga Taken... see parlament on väga karmilt käitunud juba siis, kui sarnane juhtum toimus Maltal ja me peame täpselt samamoodi käituma ka siis, kui midagi sarnast juhtub Slovakkia Vabariigis. ja sellepärast ma toetan kolleeg Weberi ettepanekut saata Slovakkiasse andmete kogumise visiidile meie delegatsioon ja esimestel konverentsil tuleb see otsus teha. me ei saa oodata veel paari nädalat, enne kui uue komisjoni jaoks sekretäriaat kokku pannakse, me peame tegutsema kohe. ajakirjanikel peab olema vabadus äh, Äh, vabalt uurida, isegi kui nad korruptsioonijuhtumeid päevavalgele toovad ja parlament, see parlament siin peab hoolitsema, et see toimub. Sono anch'io convinto che la libertà di stampa ka mina olen veendunud, et äh, ajakirjandusvabadus ei saa olla vasak- või parempoolseks teemaks pressivabadus, ajakirjandusvabadus on Euroopa Liidu üks põhivabadusi ja see peab kehtima kõikjal, sõltumata sellest, millise värvinguga valitsus ühes või teises riigis parasjagu tegutseb. seetõttu me käivitame juba täna kirjaliku menetluse fraktsioonide e, esimeeste vahel selleks, et äh, välja selgitada see, saadikute rühm, kes lähetatakse Slovakkiasse selleks, et kohapeal konkreetselt kindlaks teha, mis siis seal ikkagi toimus, sama läheb samamoodi nagu Panama dokumentide uurimise vaimus me toimisime. seetõttu käivitan kirjaliku menetluse juba täna õhtupoolikul, et mitte aega kaotada. täna võeti kahjuks kolm inimest kinni tegemist on kolme Itaalia kodanikuga, kes elasid Slovakkias, kuid me peame välja selgitama, kes selle eest vastutab ja kes oli mõrva tellija. me ei tea ju, ju siiani, kes eh, oli eh, Maltal aset leidnud Tafne mõrva tellija. me ei saa näidata näpuga teistele, kui ma omaenese uksealus puhtaks ei pühi ja sellepärast käivitan ma täna kirjaliku menetluse selleks, et kõik fraktsioonid saaksid formaalselt võimalikult äh, äh, kiiresti selgeks teha, kes on need, nende fraktsiooni liikmed, kes läht-, sõidavad äh, Slovakkias. ma räägin ka Slovakkiast. meil tuleb tõesti see küsimus tõstatada ja äh, esimees Weber rääkis sellest, et tegemist oli ka Euroopa Liidu rahade väärkasutusega. me teame, et tegemist on siin ka sisetumpinguga, ma mõtlen siin praegu Dragodiris lahti lastud äh, töövõtjaid sellepärast, et äh, nad oma tootmise viisid Itaaliast Slovakkiasse, see on ka tegelikult Euroopa toetusrahade väärkasutus. aitäh, ütleb president, ma tegelen selle küsimusega eile töövõtjad ja ametiühingute esindajad äh, sellest nimetatud ettevõttest olid kohal koos kohaliku omavalitsuse esindajaga ma olen välja töötamas vastust äh, nende küsimustele ja ma kavatsen piirkondliku juhiga ja ka valitsusega vastuses kokku leppida. järgmisena proua Toia, palun. Uh, president, you are talking about member states of president, te rääkisite sellest, et äh, siin tuleb säilitada õigusriigi põhimõtted ja et toimus see mõrv, aga meil on Nils Muusnieks ka istumas meie ees ja me peaksime praegusel hetkel välja tooma ka Pat Van Nukeni mõrva, inimõiguste aktivist oli tema ja on täiesti selge, et britid olid kaasatud sellesse mõrva, nii et meil on siin liikmesriik, mis oli kaasatud inimõiguste aktivisti ja advokaadi Bert van Nieuweni mõrva kaasatud. järgmisena proua Toier. Sappiamo e apprezziamo quello che lei ha fatto ieri e farà per questa situazione. see, mida te eile tegite väga selles, väga hirmutavas olukorras, te teate, et Itaalia valitsus töötab samas vaimus hargmaiseid ettevõtteid kutsutakse üles, näitame üles vastutustundlikkust eh, ja kui nad juba ühte teise liikmesriiki investeerivad, nad ei, eh, niimoodi tegutsedes kahjustavad nad eh, oma ettevõtet kui sellist. ma leian, et Äh, selle uurimiskomisjoni käigus tuleks välja selgitada, kas Euroopa Liidu regionaalarengu äh, vahendid, mida eraldatakse äh, alaarenenud piirkondade jaoks, kas seal ei valda mitte sotsiaalne dumping? otsustava tähtsusega on see, et Euroopa Liidu rahade kasutamise oleks selge ja läbipaistev. hästi proua Komes. president, ma juhtisin meie visiiti Maltale ja ma tahaksin öelda, et tõesti väga palju on veel vaja ära teha, me ootame praegu esimeste konverentsilt vastust, aga see töö tuleb ära teha libe komisjoni raames ja selle uue komisjoni raames, mis nüüd luuakse järeltulijana siis Panama lekete komisjonile. tahaksin aga praegu, et te kõrge esindajaga tõstataksite ka küsimuse Etioopias. olukord on muutunud halvemaks, peaminister on astunud tagasi, hädaolukord on välja kuulutatud ja Euroopa Liidu tehtud avaldus on täiesti häbiplekiks, eriti kui võrrelda seda, mida ütles USA Eh, kus mõistetakse hukka hädaolukorra taastamine ja sellepärast ma kutsun komisjoni ja kõrget esindajat välja töötama avaldust, kus peetakse kinni meie väärtustest, toonitatakse demokraatiat ja et Etioopiast peab saama kaasav riik, et õigusriigi põhimõtted tuleb taastada ja samamoodi ka inimõigused. aitäh! me ei pea siin praegusel hetkel arutelu inimõiguste üle, siin on tõesti väga palju kiireloomulisi küsimusi tõstetatud, aga meil on siin ka külaline ja meil on ka kohustus talle sõna anda. proua Harms, millest teie tahate rääkida? härra president, tahtsin teid paluda, et läheme nüüd päevakorraga edasi, sest see küsimus, mida me täna siin arutame, äh, me, selle puhul oleks ka väga hea ära kuulata see, mida tahab öelda härra Musni, eks? stiamo facendo seda me just praegu kavatsemegi teha. kuid äh, mõrvatud ajakirjaniku öö, äh, sündmus on sedavõrd raske juhtum, et me kutsusime küll Euroopa Nõukogu ja tõesti härra Muisneks mõistis, kui tähtsa küsimusega on tegemist, ka see puudutab inimõigusi ja mul on tõeliselt hea meel, et saan siin kõrges kojas tervitada Euroopa Nõukogu inimõiguste eh, direk-, küsimuste direktorit, eh, kes püüab teha eh, kõik selleks, et ühtsetes ridades võidelda